et Carolina Persepanel on kolmeteistkümnenda veebruaril asendub äh, ta äh, härra härra Albertoga ning tervitame uut kolleegi ning äh, loot- äh,, võtame